ja mina igati toetan äh, parlamendi tugevat seisukohta selles küsimuses. suur tänu, volinik. mul on esitatud kaks resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpuks. arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmine istung toimub homme, kolmapäeval, üheksateistkümnendal jaanuaril, algab kell üheksa vastavalt avaldatud päevakorrale, mis on kättesaadav ka Europarlamendi internetis.